see on avaldatud, see parandus intranetis ja avaldatakse ka praeguse istungi kotrutol. ja nüüd veel põnevad teadaanded, vastavalt artiklile seitse kodukorras teatas mulle komisjonide esimeeste konverents, et ei ole mingeid vastuväiteid kahe komisjoni soovituste kohta, nimelt transpordikomisjoni soovitus otsuse kohta samamoodi eh, ei olda vastu ka selle otsuse vastu, mille võttis vastu eh, põllumajanduskomisjon delegeeritud õigusaktide kohti. Need on vastu võetud siis, kui ükski fraktsioon või nelikümmend liiget kahekümne nelja tunni jooksul ei esita vastuväiteid või ei esita uut soovitust ja kui keegi proteste ei esita, siis asume me nende üle hääletama ja kui te soo-, kedagi peaks huvitama, mis need soovitused täpselt on, siis teil on võimalik neid lugeda intra netist pärast seda, kui nüüd äh, täiskogu osaistungjärk lõppes juulikuus ma koos nõukogu parlamendiga